nende rahadega saavutatakse ka piisavat edu. suur tänu! suur aitäh volinik Šefčovitšile. Ehm, raporti arutelu on läbi. hääletus toimub homme keskpäeval ja täna on viimane punkt proua Katrin Kreesi raport geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õiguste arengu aspektid. palun, raportöör, neli minutit. tere õhtust, kallid kolleegid! ühe pika äh, protsessi lõpuks kuuendal detsembril kaks tuhat kaksteist valmis raport geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õiguste kohta, see puudutas kolmandaid riike, arenguriike ja see võeti Arengukomisjonis enamuse toetusel vastu. esimest korda eh, kinnitasid Euroopa Parlamendi saadikud erinevatest fraktsioonidest ühel häälel, et nad soovivad võidelda meie planeedi ressursside raiskamise vastu. biopiraatlus ei ole enam tabu siin parlamendis ja ma tahaksin tänada eriti neid kolleege, kes osalesid äh, selles tähtsas töös, kuid homme tuleb juba veelgi kaugemale minna. homme hääletame ja see väljendab meie otsustavust, Euroopa Parlamendi otsustuskindlust tervikuna, valmisolekut saavutada arengupoliitika veelgi suurem koordineeritus. see tähendab seda, et me soovime otsustavalt võidelda biopiraatlusega ja veelgi enam, me tahame kaitsta äh, põliskultuure, kohalikku regionaalmajandust kaitsta ning põliselanike elu ja väiketalunikke kaitsta. veelgi enam, me tahame bio, bioloogilist mitmekesisust ning keskkonda hoida. kaheksakümmend protsenti maailma bioloogilisest pärandist asub just arenguriikides. see tähendab seda, eh, eh, aga eh, enamus äh, äh, bioloogilisi ressursse puudutavaid äh, patente on võetud just arenenud riikides. meie tahaksime aga võidelda selle eest, et bioloogilised ressursid säiliksid ja ka toiduga varustatus oleks igal pool maailmas tagatud. geneetilise mitmekesisuse hoidmine, äh, kaitsmine on aastatuhandete arengueesmärkide nurgakiviks. see tähendab seda, et arengupoliitika äh, vastavalt Lissaboni lepingu artiklile kakssada kaheksa peab olema palju paremini koordineeritud loodusressursside äh, ekspluateerimine, põliselanike teadmised, neid ei mõisteta veel täpselt. mõned suurettevõtted aga kasutavad seda juriidilist vaakumit ära enda huvides, rüstates põhiselanike teadmisi. ja nüüd peab ütlema, et on viimane aeg ratifitseerida eh, ja ellu rakendada Nagoya protokoll. ja teha seda ühtselt ülemaailmsel tasandil. meie kolleegid soovime siin õiglasemat arengupoliitikat, vastutustundlikku arengupoliitikat ning arenguriikidele antavat õigust hüvitist nõuda kui on vaja kaitsta neist, nende äh, äh, äh, riikide territooriumilt pärit bioloogiliste ressurssidega. tahaksin nüüd lõpetada, aga rõhutaksin siiski, et Euroopa Liidu ees seisab suur väljakutse mõista hukka biopiraatlus, võidelda selle eest, et säiliks elurikkus. kallid kolleegid, ma jään teie peale lootma ja tänan teid. suur aitäh, proua raportöör teile ja me liigume nüüd edasi vaba mikrofoni vooru juurde. kolleeg Paska, palun. komisje počas mnohých generácií domácimi spoločenstvami. me teame seda, et Need taimeliigid, mida on põlvkondade kaupa äh, kohalikud elanikud kasvatanud ja lisaks sellele, et nad, äh, nende informatsioon nende toimeainetest on äh, muutunud põllumajandusettevõtete ja, ja farmaatsiatööstuse äh, sihtmärgides, kui vaatame neid taime, millel on meditsiiniline mõju, siis see informatsioon saadakse arene-, arenguriikidest äh, kohalikelt inimestelt ja äh, tegemist on niinimetatud leiutistega, mis on tegelikult äh, äh, kohalike inimeste teadmistel põhine, on kõik biopiraatlus. nii et tegemist on siis informatsiooniga, patentidega, mis jäävad biopiraatide kätte ja tegelikult leiutajad ei saa kasu oma teadmistest me peaksime kindlasti äh, äh, järgima ka äh, tripslepet, mis vastaks ka Nagoya protokollile ja põlisrahva traditsiooniliste teadmete kaitsele. sellisel viisil me saaksime geneetiliste ressursside kuritarvist takistada, et ei kasutataks seda lubamatu kasumi teenimiseks. suur tänu härra Paskale ja proua Andres señor presidente en principio darle la enhorabuena. suur tänu ja ma õnnitlen äh, raportööri äh, sellise suurepärase tulemuse ja konsensuslike arvamuse puhul. Need loodustooted, millest me räägime, meditsiin ja kosmeetika tuleb äh, paljudest riikidest, kuid äh, need riigid, kes seda kasvatavad, äh, kasumit ei teeni, vaid kasumit teenivad rahvusvahelised farmaatsiaettevõtted. osad nendest kasu, osa sellest kasu tuleks jagada ka nende kodu, kogukondade vahel selleks, et tagada tulevast jätkusuutlikku kasvu. püüdsime esitada ka muudatusettepaneku, mis puudutas patente, kaubandust ja geograafilist jaotust või geograafilist päritolumärgist ning äh, kasumid, mis läheks kohalikele äh, kogukondadele. Äh, me peaksime jõudma kokkuleppeni, et kasumid jagatakse põlisrahvastega, tagamaks, et on võimalik kasutada äh, geneetilisi ressursse ja tuleb sellest saadavat kasu ka äh, kohalikega jagada, suur tänu. suur tänu ja proua Brašescu. tänan, president. bioloogilise mitmekesisuse kaitse on eeltingimuseks keskkonnale langeva surve väheldamiseks ja see on ka üks äh, milleeniumi eesmärkide oluline osa. me peame kaitsma traditsioonilisi ressursse arenguriikides, see on oluline selleks, et ähm, kõikidel oleks võrdne ligipääs ravimitele. samuti on see oluline äh, toiduga varustuskindluse tagamiseks, äh, kestliku põllumajanduse arendamiseks. intellektuaalareng, omandi äh, reeglid peavad vastama arengupoliitikale, tähtis on rakendada ellu Nagoya protokoll ja meil on vaja mingit kindlat instrumenti, mis aitaks võidelda biopiraatlusega ning tagaks kõikide kodanike võrdsuse. suur tänu ja härra Pereira alterações globais no uso do solo, climáticas e outras. suur tänu. praeguses eh, klimaatilises olukorras on väga tähtis, et ökosüsteemid vastu peaksid, et me säilitaksime oma eh, põliskultuure, nad on olulised keskkonnale, eetilisest, sotsiaalsest, eh, majanduslikust seisukohast kõik need patendid, mis on geneetilistele ressurssidele võetud, neid tuleb hinnata eetilisest seisukohast, meil kõigil on jagatud vastutus. mitte keegi ei peaks äh, kõrvale jääma, kui me räägime meie planeedi geneetiliste ressursside mitmekesisusest ravimid, tervishoid ei ole äh, kapitalistide pärusmaa ainult. suur tänu, härra president, lugupeetud liikmed, ma komisjoni nimel ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja proua Kreesi äh, selle äh, raporti eest, mis puudutab geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õigusi ma tahaksin tänada ka Arengukomisjoni ja äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nendepoolsete arvamuste eest ja komisjon usub, et Euroopa Liit on mänginud olulist rolli, arendas äh, selle valdkonda regulatsioone nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. nagu te ütlesite, see äh, annab parema tõhususe võitluses vaesusega kaasaegse bioteaduse ja teadusarengu, äh, teaduse areng on äh, tekitanud äh, suuri lootusi bioloogilise mitmekesisuse kommertslikel väärtustel ja nüüd me teame ka seda, et see valdkond mängib olulist rolli farmaatsiatööstuse arengus, aidates võidelda ka vaesusega, kuid me näeme ka arenguriikides probleeme, mis on seotud geneetiliste ressursside väärkasutusega ja ka sellega, kuidas saab jagada neid äh, geneetilistele ressurssidele põhinevad äh, toodetest tulenevat äh, kasu on oluline see areng ja me mõistame, milline on arengumaade mure ja äh, tegemist on bioloogiliste äh, aspektidega, siin on tegemist TRIPS lepingu tähtsusega, äh, see puudutab taimematerjali kasutamist toiduna. Nagoya protokoll, mis puudutab ligipääsu geneetilise materjalile ning sellest tuleneva kasumi äh, Äh, õiglane jaotumine, jaotus, siis äh, selleni jõuti aastal kaks tuhat kümme. see peaks tagama õiguskindluse kasutajatele ja äh, geneetilise ressursside pakkujatele. see omakorda peaks olema kasulik bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja ka nendele, kes äh, päritoluriikides sõltuvad nendest allikates. komisjon on teinud juba ettepanekuid, mis puudutab äh, Nagoya protokolli ratifitseerimiseks ja rakendamiseks Euroopa Liidus. siin on ette nähtud õiguskindlus Euroopa kasutajatele ja suurendab ka võimalust et tegemist on üha suureneva tehingute arvuga, mis puudutab geneetilisi ressursse, kuid see ettepanek äh, paneb paika ka usaldusväärse süsteemi, mis järgib kasutajate ähm, poolset äh, seaduste järgimist ja nagu teie raport ütleb äh,, siis äh, probleem on just arenguriikide mure äh, materjalide kasutamise osas. me peaksime vältima liigseid rakenduskulusid ja muid koormusi äh, väike, väikeste ja keskmise suurustega ettevõtete ja teadusasutustele. Euroopa Liit mängib väga olulist rolli, pannes paika, millised on mehhanismid selleks, et Nagoya protokoll jõustuks. komisjon toetab äh, Nagoya protokolli clearinghouse'i mehhanismi äh, loomist ning tahaks näha äh, Äh, tihedat koostööd teiste piirkondade ja riikidega selleks, et tagada äh, mõistliku lahenduse saavutamist ning äh, tuleb lahendada ära ka muud äh, küsimused, mis on praegusel hetkel veel lahtised. selleks, et aidata vähem arenenud riike, Euroopa Liit ja mitmed liikmesriigid toetavad teisi osapooli selles, et ratifitseerida äh, ning ratifitse-, rakendada seda protokolli. üks nendest on suutlikkuse arendamise algatus, mis toetab osalise rühmi teistest riikidest komisjon leiab, et tegemist on olulise algatusega ja annab sellele omapoolse olulise panuse. lisaks sellele on äh, vaja arendada muid rahvusvahelisi õiguslikke instrumente. Euroopa Liit suhtleb äh, nii intellektuaalomandi organisatsiooniga kui kaubanduse organisatsiooniga. kahepoolsetes suhetes kolmandate riikidega vastavuses Euroopa Liidu poliitikaga me töötame selles suunas, et oleks, oleks olemas rahvusvahelise pro-, Äh, om-, intellektuaalomandi õiguste osas ühtne lepe selleks, et äh, kaitsta äh, seda valdkonda. Lõpuks komisjon mõistab, et Euroopa Parlament tahaks näha sellist rahvusvahelise süsteemi, mis võimaldaks ka arenguperspektiivi vaesematele riikidele ma usun, et intellektuaalomandi õiguse süsteem peaks olema selline, mis takistab biopiraatlust, tagab teadmiste siiret ja tehnoloogilist arengut, mis oleks kasulik kõikidele osapooltele, ressursside pakkujatele, õiguste omandajatele, äh, põhi, põlisrahvastele ja kellel on traditsioonilised teadmed. komisjon tahaks näha edasist koostööd parlamendiga, kaasa arvatud Arengukomisjoniga selle väga olu-, olulise ülesande lahendamise puhul, suur tänu! tänan, härra volinik! härra komisjoni asepresident. kallid kolleegid, tänane arutelu on lõppenud. homme keskpäeval toimub hääletus ja ma soovin teile kõigile head ööd.